aitäh, see oli nüüd viimane üheminutine kõne ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on ähm, proua Angelilli raporti esitlus naiste vananemisega seotud haiguste ennetamine, palun. president. lugupeetud president, lugupeetud volinik seda raportit tuleb vaadata Euroopa aktiivse vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse aastaga, selle aasta kontekstis. demograafilised trendid tähendavad mitmeid väljakutseid Euroopa Liidule sealhulgas on ka üle kuuekümne viie aastaste inimeste osakaalu suurenemine. Neid on kaheksakümmend seitse miljonit Euroopa Liidus ja nendest viiskümmend koma kuus miljonit on naised. ja üle kaheksakümne aastaste hulgas on öm, lõhe veelgi suurem, kolm koma üks protsenti naisi ja üks koma kuus protsenti mehi. naised on pikema elueaga kui mehed, aga samas eri, esineb neil rohkem kroonilisi riik, haigusi, näiteks südame-veresoonkonna hargusi, haigusi, mida tavaliselt peetakse meeste haigusteks. siis on veel vähk, diabeet, lihas- ja luustikuhaigused, neurogeneratiivsed haigused ja depressioon puuduvad juhised, kuidas ennetada neid kõige levinumaid haigusi. väga raske on saada arsti aega, eriarsti aega, et diagnoosi saada ning äh, ooteaeg on ka lubamatult pikk tihti. see kõik töötab naiste kahjuks, kes äh, paljud üksinda elavad. üle kahekümne, üle kuuekümne viie aastastest naistest seitsekümmend viis koma kaheksa protsenti elavad üksinda. naistel on ka suurem vaesustumise ähm, oht üle. üle kahekümne protsendi naistest Euroopas ähm,, neil on oht vaesustuda. üheks põhjuseks on palgalõhe nagu me teame, naiste palk on seitseteist protsenti väiksem kui meeste palk, lisaks tulevad mängu ka eh, erialad või, või töökohad, kus naised töötavad. Nad peavad valima sellised, kus on võimalik ühitada töö- ja pereelu ja selle tulemusena, kuna naiste palk on väiksem, siis on nende pension ka tulevikus väiksem selle raporti eesmärgiks on edendada sünergiat ähm, riiklike asutuste vahel Euroopa ja kohalikul tasandil niimoodi, et kõikidel oleks võimalikult, võimalik tervelt vananeda. esimene asi on juurdepääs kvaliteetsele terviseabile, teiseks on vaja investeerida ennetamisse vanemad inimesed äh, peaksid saama omaette elada nii palju kui vähegi võimalik ja siis on muidugi tähtsad ka sõeluuringud teatud haiguste jaoks. kui äh, seda te sõeluuringut teha õigeaegselt, siis on see vägagi mõjus ennetamise vahend. kindlasti on olulised ka head harjumused, hea toit äh,, piisav füüsiline koormus ning alkoholi ja suitsetamise vältimine. maailma Tervishoiu Organisatsiooni hinnangul äh, on suitsetamine järjest suurem probleem Euroopas. tähtis on niisiis, et vanematel inimestel oleks võimalik aktiivselt ühiskonnas osaleda, et nad ei tunneks sotsiaalselt tõrjutud ennast olevat, mis võib tuua kaasa depressiooni aitäh! ja nüüd vaba mikrofon pärast proua Angelilli tutvustust. mul on viis sõna palunud. Ähm, kõigepealt kolleeg Lõuhen. aitäh! suur osa ähm, MS-haiguste põdejatest Euroopas on naised ja tagajärjed on invaliidistavad, ehk küsimus ei ole mitte õnnetuse tagajärjel tekkinud haiguses, vaid ajutegevusega seotud haigusega. sellest räägitakse Euroopas, aga tähtis on arvestada ka seda, et ravi peab olema ähm, võrdne kindlasti on vaja ka konkurentsivõimelisi teadusuuringuid. liikmesriikides on vaja ka selgeid sertifikaate eh, eh, MS-i põdevate inimeste eh, õdede jaoks, ehk need, kes on spetsialiseerunud nende ravimisele. proua Tikao, aitäh, president, lugupeetud kolleegid aktiivse vananemise aasta jooksul sooviksime, et komisjon ja nõukogu suhtuksid positiivselt vananemisse ning räägiksid ka eurooplastele sellest küsimusest. elukvaliteet loomulikult halveneb ja eriti just nimelt naistel võib tekkida haigusi. väga paljud naised elavad ka üksinda kolmkümmend protsenti Euroopa majapidamistest on üksikute vanemate naiste majapidamised. eriti on see probleem linnas. ja, ja maal muidugi on ka probleemiks ähm, kvalifitseeritud ähm, abi puudumises. kolleeg Vert-, noh, aitäh! Euroopas on madal sündivus, Euroopa elanikkond vananeb. maailma Tervishoiuorganisatsioon öö, ütleb, et ku-, üle kuuekümne viie aastaseid peetakse eakateks e,. naiste ja meeste osakaal on tasakaalust väljas ähm, selles ähm, üle kuuekümne viie aastaste ähm, vanuserühmas, naisi on seal rohkem, aga samas naistel tekib ka tihti ähm, haigusi selles vanuses. siin tuleb mängu ühiskond, ühiskond peab katma kõrgemad ähm, äh, ravikulud ja nii edasi. proua Joseveska, aitäh! president, daamid ja härrad me kõik teame, et naiste eluiga on meestest pikem, aga kaugeltki mitte kõik ei tea seda, et pärast pensionile jäämist on naistel terviseprobleeme. üle kuuekümne viie aastastel naistel ähm, on vananemisega seotud haigused kergemad tekkima. me teadvustame seda vägagi hästi praegu valitsused on tõstnud pensioniiga, aga samas ei mõelda eakate ravimise peale. tähtis on, et riik, liikmesriigid ja Euroopa Liit valmistaksid inimesi vananemiseks ette. ennetamise kaudu on võimalik parandada nii füüsilist kui vaimset tervist Eh, see töö peaks olema eriti keskendunud naistele, keda majanduses diskrimineeritakse, kellele makstakse väiksemat palka ja kes on vastuvõtlikumad vanema ea haiguste vastu ja sellepärast ma sooviksingi avaldada tunnustust proua Angelilile selle raporti eest. Ehm, kolleeg Šafšitš, aitäh naised on pikema elueaga kui mehed. selle tõttu peame aga meie hoolitsema ka selle eest, et neil oleks hea tervis vanemas eas. mitte ainult ravi ei pea hea olema, aga ka diagnostika peaks olema eh, hea, niimoodi, et naised kasutaksid kõik võimalused. mõningates riikides on võimalik minna sõeluuringule emakakaelavähi ähm, kohta, aga mitte kõik naised ei kasuta seda vaid. vaid kakskümmend protsenti vastavas vanusgrupis naistest seda võimalust kasutab, mis on väga kahetsusväärne, sest meil oleks väga palju võimalik vähendada nende raskete haiguste äh, Mm. esi, esinemist. sari Essaja. aitäh, president! Ehm, aktiivse vananemise aastal on tähtis keskenduda preventsioonile. naiste eluiga on pikem, aga naiste jaoks on eh, majanduslikel põhjustel raskem just nimelt see ennetamine. Eh, perepuhkused eh, söövad augu sisse naiste Ähm, sissetulekusse ning äh, kodutööd ei kajastu naiste pensionis, tihti vanem naine hoolitseb ka oma vanemate sugulaste eest. nii et selles mõttes on selles raportis vägagi olulisi küsimusi tõstatatud. Ähm, me tõesti peaksime rohkem tähelepanu pöörama naiste vananemisele ja sellele, kuidas on omavahel seotud naiste terviseprobleemid eh, ja vananemine. aitäh, kolleegid! palun teie mõistvat suhtumist, et tõesti vaba mikrofoni eh, raames ma enam rohkematele inimestele sõna ei saa kahjuks anda. ja nüüd ähm, härra Borg, esimest korda saate sõna siin täiskogul suur aitäh, härra president, paar sõna itaalia keeles proua äh, Angelillile. ma sooviksin kasutada võimalust tänada raportööri kõikehõlmava raporti eest. ma olen täiesti kindel, et see annab suure panuse ähm, Euroopa inimeste tervise parendamisse ja eriti just naiste tervise parandamisse. ütlen kohe alguses maha, et ma jagan paljusid neid muresid, mida te oma raportis olete kajastanud. siin on antud äh, pilt, millest selgub, et äh, me peame äh, paremat tööd tegema, lähen üle inglise keelele. president, siin on räägitud haigustest, mille ohvrid on põhiliselt naised, näiteks osteoporoos ähm.. ja siis on kopsuvähk ja südame-veresoonkonna haigused, need on sellised haigused, mida naistel järjest rohkem esineb ja kindlasti ma soovin selle äh, asjaga tegeleda Ehm, me peame kindlasti soolise võrdsuse tagama kogu oma tervishoiupoliitikas. komisjon eh, tegeleb krooniliste haiguste vananemisega vägagi aktiivselt. Ehm, meil on vananem elanikkond, mis tähendab eriti eh, suuri muresid tervishoiu jaoks. kõik siin ütlesid sõnavõttudes ka, et eurooplased eh, elavad pikema aega aga, aga kakskümmend viis protsenti naiste elueast on viletsa tervisega periood. seda ei saa aktsepteerida ja tegevusetuks ei tohi ka jääda. sellepärast ei tohiks me lasta ennast eksitada mõttest, justkui kroonilised haigused oleksid paratamatus, mis kaasneb vananemisega. kindlasti on võimalik äh, ära ära teha midagi ennetuses ja ka kindlasti leevendada neid tagajärgi. kõiki haigusi ei ole võimalik ära hoida, aga ma arvan, et Euroopa Liidul ja liikmesriikidel on võimalik väga palju ära teha selleks, et eh, luua vastavad tingimused niimoodi, et inimesed teeksid terveid valikuid oma igapäevases eh, elus eh, me tegeleme sooküsimusega ka oma tervishoiupoliitikas ja esimene küsimus ongi anda hinnang sellele küsimusele, sellega komisjon tegeleb. Ehm, soopoliitika süvalaiendamine soovitakse muuta lahutamatuks osaks tervishoiupoliitikast. Ehm, see on otsapidi seotud ka meie ehm, suitsetamisvastase ja AIDSi võitlusega räägiksin ka eh, Euroopa partnerlusest ehm, tervisliku vananemise alal. siin on käidud välja ühispingutused ja ühisressursid, me juba näeme, kuidas erinevad osapooled on koostanud tegevusplaane, mis keskenduvad ehm, innovatiivsetele külgedele varajase diagnoosi eh, ja preventsiooniga seoses eh, mitmeid ettevõtmisi on juba ellu viidud ähm, äh, just nimelt sellistes valdkondades, mis on naiste jaoks aktuaalsed. komisjon äh, kasutab erinevaid lähenemisi. näiteks on meil toitumisplatvorm, dieedi ja füüsilise koormuse äh, platvorm, siis on meil suitsetamise vastane propaganda. ma loodan, et peatselt võetakse vastu komisjonis ka ähm, suitsetamise eh, direktiiv. järjest rohkem naisi suitsetab, eh, eriti eh, on nende arv tõusnud just nooremate naiste hulgas. me peame selle üle järele mõtlema ka oma ennetustöös ja seda ennetustööd vastavalt muutma. nii et mina olen vägagi seda meelt, et preventsiooni ja ravi osas tuleb arvestada seda soolist aspekti. peatselt käivitame projekti, mille eesmärgiks on analüüsida erinevaid vajadusi eh, naiste ja meeste eh, südame-veresoonkonna ravis ning äh, siis on vägagi aktuaalne veel ka rinnavähi, äh, pärasoolevähe, vähi ja emakakaelavähi äh, sõeluuringud, aitäh. Clos le débat et le vote aura lieu demain à 12 heures. Nous passons maintenant au rapport euh, de M. Arias Echeverria. räägime nüüd digitaalse turu teemadel ja annaksin sõna raportöörile. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida al comisario.